võime jätkata oma arutelu ning esimesena võtab sõna nõukogu nimel Nicolas Schmidt nõukogu nimel. härra minister, teil on nüüd sõna tout de suite. Voilà. Monsieur le Président. härra president, lugupeetud daamid ja härrad. migratsioonivoolude tekkimise põhjus Euroopas on äh, aluseks saanud Iraagi ja Süüria kohutavad konfliktid, samuti ka pikaajalised kriisid, mis äh, vaevavad juba kaua Afganistani ning samuti ka Aafrika sarvepiirkonda. riigi ja valitsusjuhtide poolt vastu võetud otsus kahekümne kolmandal septembril äh, kinnitab Euroopa Liidu endale võetud kohustust, seda nii tema sise- kui välispoliitikas, tema humanitaartegevuses äh, kriisile lahendust leida. konkreetsemalt me üritame vaba, vabastada vajalikud vahendid selleks, et taas rahastada humanitaarorganisatsioone, kes tegutsevad koha peal, nagu seda on ÜRO põgenike kõrge voliniku amet, et võimalik oleks aidata humanitaarselt põgenikke nende kodude läheduses Türgis, Jordaanias, Liibanonis ja Iraagis. Süürias oleme eel, endiselt suurimad äh, humanitaarabi osutajad selle lõputu sõja tingimustes. me äh, üritame kasutusele võtta kõige olulisemate, kõige olulisemate sihtfondide vahendeid selleks, et abistada näiteks sellistes valdkondades nagu noorte tööhõive äh, või hala, või haridus samuti eh, eh, mõtlen siin Madodi fondi peale, mille eh, rahastamine on pidevalt olnud ebapiisav. Euroopa Parlament eh, ning liikmesriigid on selle olukorra muutmist juba pikemat aega nõudnud. mis puudutab nüüd siseküsimusi, eh, võttes arvesse praeguse kriisi ulatust ning vajadust kiirelt, tõhusalt reageerida põgeneste, põgenike humanitaarolukorra parandamiseks, Eh, tuleb tegeleda selle küsimusega eh, kui esmase prioriteet, esmast prioriteeti omava küsimusega. selle nimel on eh, korraldatud ka siseasjade nõukogus kaks kohtumist, kahekümne teisel septembril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ning teine on juba korraldamisel esi, eesistumise poolt see selleks, et äh, rakendada nõukogu poolt langetatud otsuseid aprillis ja juunis, samuti Euroopa migratsiooniagenda otsuseid, äh, komisjoni poolt pakutud agenda otsus eh, eh, ning otsused, mille komisjon võttis vastu üheksandal septembril. mina kui tööhõive ja tööminister korraldasin eile ministrite lõuna kestel mõttevahetus Euroopa poolse, Euroopa Komisjoni poolse võimaliku toetuse korraldamisest neile liikmesriikidele, kes praegusel hetkel võtavad vastu kõige suurema arvul page, pagulasi. peame lihtsustama nende ligipääsu tööturule, et toetada keeleõpinguid, samuti nende pro kvalifikatsiooni hindamist, laste eh, koolipääsu ja nii edasi. volinik Tyson esitas omapoolseid mõtteavaldusi selle kohta, kuidas kasutada ära erinevaid fonde, eriti Euroopa Sotsiaalfondi, et selles valdkonnas sekkuda. meil on ka eh, samas ka EBSCO eh, kohtumisel kavatsuse esitada omapoolsed seisukohad, et võimalikult toetada solidaarselt riike, kes kõige suuremal arvul võtavad põgenikke vastu. kõik need jõupingutused võimaldavad saavutada olulisemat laadi tulemusi ja seda võimalikult kiire aja jooksul eriti puudutab see neljateistkümnendal septembril vastu võetud nõukogu otsust, mis loob esmased sätted rahvusvahelise kaitse omistamiseks riikides sellist nagu Itaalia ja Kreeka, mis võimaldaks ümber paigutada umbes nelikümmend tuhat pagulast. oma kohtumisel kahekümne teisel septembril võttis, võttis nõukogu vastu ka teise otsuse see puudutab saja kahekümne tuhande inimese ümberpaigutamist, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset ja seda siis Itaaliast, Kreekast või muudest liikmesriikidest, kellel seda võiks vaja olla. konstateerin rahuldusega ka seda, et e, esimesed kiirregistreerimiskeskused on juba tegutsema hakanud ning olen täheldanud ka seda, et teised e, sellised keskused avatakse praegu, varsti. E, Kreeka ja Itaalia Eh, võimalikke lahendusi on välja pakutud ekspertide kohtumisel koostöös Euroopa varjupaiga-küsimuste tugiameti eh, ning samuti eh, ka immigratsiooni töögrupi kohtumisel viiendal oktoobril. see tähendab ka uute mehhanismide väljatöötamised põgenike ümberpaigutamisel, mida arutati detailselt nõukogu väljendab heameelt tõhusa koostöö üle parlamendiga nende otsuste ülevaatamisel ning samuti ka parlamendi kiiret tegutsemist. see näitab, et me võime saavutada häid tulemusi ning äh, aitab, äh, aitab äh, omistada põgenikele vaja minevat abi. samuti aitab see humanitaarabi osutada koga, ko, neile põgenikele, kes äh, on ületanud äh, äh, Vahemere näiteks Liibüa poolt tulles. me peame üritama saada konkreetsed lahendused ka meie äh, kolleegidega, meie sõpradega. see puudutab eriti põgenike kaitsmist, samuti inimkaubitsejatega võitlemist ning samuti ka tagasisaatmise, tagasivõtmise küsimusi. lugupeetud president, meie eesistujariigina oleme kaasatud aktiivselt liikmesriikide tegevusse, oma võtmepartnerite tegelis-, tegevusse, et jõuda eesmärgini meie Euroopa eelarve panuse kahekordistamist, et jõuda ühe miljardi lisaeuroni, et toetada rahvusvahelise humanitaarorganisatsioone, kes selle kriisi vältel tegutsevad. sellised riigid nagu näiteks Belgia on äh, teatanud oma panuse suurendamist neljakümne kaheksa koma viie miljoni euro nii eh, võrreldes eelneva kolmekümne miljardi euroga. Suurbritannia on samuti lubanud sada miljonit eh, naela ja samuti Saksamaa, Prantsusmaa on mõlemad lubanud saja miljoni lisaeuro eraldamist. Need jõupingutused, mis näitavad, et Euroopa Liit on võitluses esirinnas, peavad tähendama ka seda, et üritame kaasata kogu rahvusvahelise üldsuse. selles osas väljendame oma heameelt selle üle, et G7 eh, põhiesindajana äh, presidendina praegusel hetkel, kui pöördus äh, ÜRO ähm, peasekretäri poole, äh, mis äh, tähendas ka siis seda, et toetus on suurenenud ühe koma kaheksa miljardi euroni sealtpoolt. ning meie omalt poolt eesistujariigina oleme valmis neid menetlusi toetama ka nõukogus endas meil on vaja selleks Euroopa Parlamendi aktiivset toetust, et eh, kiirelt elu rakendataks vastu võetud otsuseid ning eh, selleks oleks kõik eelarvelised võimalused. ma olen sügavalt veendunud selles, et võime selles valdkonnas teie peale loota ja tänan teid südamest tähelepanu eest. aitäh, härra Schmidt, aitäh eesistujamaale Luksemburgile ja annan nüüd sõna komisjoni asepresidendile härra Timmermansile aitäh, president. täna äh, pannakse meid kõiki proovile. me seisame silmitsi väidetavalt kõige suurima äh, väljakutsega Euroopale viimase põlvkonna jooksul täna pannakse proovile meie suutlikkus toime tulla suure ini-, humanitaarkriisiga, pannakse proovile meie suutlikkus mõista et lahendusi on võimalik leida ainult Euroopa tasandil. kaalule või proovile pannakse meie kogu Euroopa ülesehitus. Äh, proovile pannakse meie põhiväärtused, need väärtused, mida me jagame ning üsna palju sellest, mida täna hommikul öeldi, on selle tunnistuseks. ma pean märkima, et kui inimesed üritavad väita, et need, kes täna Euroopasse tulevad, on enamuses inimesed, kes lihtsalt otsivad paremat tulevikku ja mitte pagulased, siis on see täiesti alusetu. ei ole mitte mingisuguseid teaduslikke aluseid seda väita ning inimesed ütlevad seda siin kojas. ja see, see annab mulle natukene lootust Äh, neid ei taheta, nad ei taha, et neid nähaks kui kedagi, kes midagi tegelike pagulaste heaks teha ei taha. nii et, et ma loodan, et need, kes praegu lükkavad tagasi kõik, mis me teeme, kui nad ükskord ometi aru saavad, et enamik nendest inimestest on tõesti pagulased, siis nad mõistavad, et nende käitumine on ekslik ning nõuavad järeldusele, et on ainult euroopalikud lahendused sellele probleemile. Äh, me ei tohi äh, selle fakti eest silmi sulgeda. ma ütlen seda ka Äh, siin äh, öeldakse seda, sest need inimesed, kes meiega nõus ei ole, leiavad, et niimoodi nad saavad oma argumente kuuldavaks tulla. Nad ütlevad, minge pagulaslaagritesse ja rääkige nendega, seda ma tegingi. aga teie ilmselt kuulete ainult seda, mida tahate kuulda, kui inimestega pagulaslaagrites räägite. ja ma tean, et äh, praegusel ajal hirm on väga oluliseks teguriks Euroopa ühiskonnas väga paljud Euroopa kodanikud kardavad. ning te teate, eh, mida, mis on is-, hirmu tunnuseks, kui inimene kardab midagi, siis minnakse ja otsitakse tõendeid selle kohta, et hirm on põhjust, põhjendatud ning ei ole avatud, ei olda avatud nende tõendite kohta, et hirm on alusetu. vastutustundlik poliitika selles olukorras on mitte hirmu õhutada, mitte luua stereotüüpe, mitte inimesi liigitada vaid leida lahendusi probleemile, selle asemel, et lihtsalt inimeste hirme suurendada lootuses, et niimoodi saadakse järgmistel valimistel rohkem hääli. praegu on aeg kus poliitikud kogu Euroopas seisavad suurte väljakutsete eest, kus nad peavad vaatama, kas nende ausus jääb peale või otsivad nad kergeid lahendusi, hoolitsevad hirmude eest, niimoodi oma poliitilist positsiooni parandada lootes. ma loodan, et me kõik käitume siiski praegu vastutustundlikult Äh, ülemkogu möödunud nädalal äh, käitus vastutustundlikult, äh, nõukogu käitus vastutustundlikult, sillutades teed nendele otsustele, mida nüüd saab ellu rakendada. peatuksin nendel lühidalt möödunud nädalal otsustati tugevdada välispiire ning suurendada rahalisi ja inimressursse EASO-le, Frontexile ja Europolile samuti suurendati rahastamist ähm, Euroopa siseasjade osakonna poolt rahastatavatele programmidele miljon eurot erakorralist abi liikmesriikidele, mida probleem kõige rohkem puudutab, seda lisaks kolmele miljonile, mis on juba ära kasutatud, suur osa sellest rahast äh, läheb äh, humanitaarvajaduste raha rahuldamiseks, et inimesed, liikmesriigid saaksid pakkuda inimestele peavarju, nendele inimestele, kes riiki jõuavad meil on valmis äh, kiirendada ka Lääne-Balkani konverentsi ettevalmistamist, mis toimub järgmisel neljapäeval ja samuti tuleb äh, luua rohkem kiirregistreerimiskeskusi liikmesriikides, kuhu kõige rohkem pagulasi tuleb. et äh, väga oluline on tõesti kindlaks teha, millistel inimestel on õigus asüülile ja millistel mitte. me peame kinni pidama Dublini ja Schengeni õigustikust ning peame kasutama äh, lisaks Euroopa Liidu eelarvest tulevatele vahenditele ka liikmesriikide eelarvest tulevaid vahendeid ja samuti äh, eraldama äh, abi ÜRO toitlustusprogrammile ja teistele ÜRO agentuuridele, et nad suudaksid sellele probleemile piirkonnas reageerida ja samuti peame aitama Türgil ja Jordaanial lahendada pagulaste kriisi, looma Süüria usaldusfondi, samuti Aafrikale erakorralise abi andmise fondi ning Äh, need kõik on olulised otsused, mis tuleb ellu rakendada äh, kui me neid ellu rakendame, siis äh, probleemiks ei ole mitte see, et me ei tea, mida teha. probleem on see, et nagu paljudes teistes valdkondades meil puudub ene, usk enesesse, me saame selle asjaga toime. ma olen nõus kantsler Merkeliga, me suudame seda, mul ei ole selles osas mingeid kahtlusi ning meil on vaja tegeleda äh, äh, Äh, ka äh, ohtudega ja, äh, ja liikmesriigid peavad suutma usaldada teisi liikmesriike, nad suuda, peavad usaldama tei-, teised riigid suudavad ka anda oma panuse, suudavad anda oma panuse meie välispiiride tugevdamisse, sellesse, et inimesed, kes Euroopasse jõuavad, et neid võetakse kohe sõlmeräägid ja et liikmesriigid, kes, kuhu pagulased ei tule, näitavad üles solidaarsust nende e, riikidega, kuhu pagulased tulevad. me lihtsalt peame nüüd ellu rakendama e, selle, mille osas me oleme kokku leppinud ja siis on meil vaja ka e, usku endasse ja meil on vaja vastastikust usaldust, sest seda on meil liikmesriikide vahel vaja, nagu ma juba ennist ütlesin ning minu arvates kehtib see üsnagi paljuski, talv on tulemas ma kõnelesin Äh, pagulaste ülemvoliniku Guterresega eile ning ta ütles väga selgelt, et äh, me äh, jah, suudame küll pagulaslaagreid talveks ette valmistada, telke ja muud, aga me ei saa kuidagi kaitsta talve eest neid inimesi, kes teel on. ja nad, nende liikumist ei ole võimalik ette prognoosida, nii et, et me ei saa neid inimesi talve eest kaitsta ja meie partnerid tervitavad samme, mida me oleme teinud, et me oleme võtnud kasutusele täiendavad eelarvevahendid, kakssada miljonit UNICEF-ile ja teistele, et me suudaksime aidata äh, pagulasi äh, kolm äh, miljonit humanitaarabiks järgmisel aastal ja nagu te teate, me palusime, et liikmesriigid omalt poolt esi-, eraldaksid ka täiendavaid vahendeid ja liikmesriikide valitsusjuhid lubasid seda teha ja järgmisel ülemkogul vaatame need lubadused täpsemalt läbi ja ma loodan, et üks miljard tegelikult ei ole liiga palju humanitaarabiks. ma olen parlamendile äärmiselt tänulik, ütlen seda taas kord, sellepärast et Euroopa Parlament on ka seekord võtnud juhi rolli ning soovib eelarveprotsessi kiireldada, kiirendada. Euroopa Parlament on institutsioon, mis on imetlusväärselt hästi kandnud oma vastutust ja mis puudutab Süüriale antavat abi kuni üks miljard eurot, siis ka see on teretulnud ettepanek, kuivõrd Süüria kriisi puhul on vaja mõelda lähenevale talvele. humanitaarabi on praegu kõige olulisem küsimus. ei piisa sellest, et me leiame vajaliku raha, peale selle on vaja paika panna ka abimehhanismid, personal ja muu ja see tähendab seda, et mina ja minu kolleegid, neli volinikku, on äh, samuti minuga koos töötamas, kuivõrd äh, Süüria abi puudutab ju ka tervishoiuküsimusi. meil on mehhanismid olemas ja need tuleb nüüd kiiresti käivitada, me ei taha raisata aega, vaid peame tegutsema kiiresti. meil on ilmselt kõige kiiremini vaja suurendada Kreeka vastuvõtuvõimet, me tööt-, töötame sellega iga päev. president Juncker on äh, nüüd äh, rääkinud sellest, et liikmesriigid peavad mobiliseerima oma ressursid, et aidata Kreekat, sest kui Kreeka ei suuda neid pagulasi vastu võtta, siis ei tööta mitte miski. me kõik nõustume sellega. ja meil on ka ÜRO inimõiguste volinikuga koostööprogramm, me peame seda lähinädalatel intensiivistama, sest Kreeka peab naasma Dublini süsteemi ja äh, Kreeka valitsus peab äh, pühenduma sellele, et Dublini määrust täita me ei saa öelda, et kõik on äh, talveks valmis, kuid meie komisjon on välja toonud kõik eelarvelised ja ka tehnilised meetmed, mida me peame täitma nii Euroopa Liidus kui väljaspool Euroopa Liidu piire nagu president on korduvalt öelnud, on väga oluliseks riigiks ka Türgi, me jätkame koostööd Türgiga ning äh, tänasel pärastlõunasel istungil räägime teile sellest, mida me Türgi suhtes lähinädalatel teeme. Te nõustute kindlasti, et äh, humanitaarkriisi lahendamine tähendab seda, et äh, koormust tuleb jagada nende riikidega, keda see kõige rohkem puudutab ja et välja tuleb juurida selle situatsiooni põhjused aga siinkohal viitan ainult sellele, mida härra Juncker juba ütles. pagulased põgenevad tagakiusamise ja sõja eest, nad on nõus riskima kõigega, isegi oma eluga, ja selliseid pagulasi tuleb järjest juurde, sest neil ei ole valikut. meil ei ole ka valikut, me peame neile võimaldama nii-öelda turvalise rahusadama, me peame neid kohtlema väärikalt ja korrektselt. see puudutab nii Euroopa Liitu kui ka teisi riike, kuhu pagulased saabuvad ehk siis meil on vaja taastada usaldus oma enesevõimete vastu, et tulla toime selle kõige suurema humanitaarkriisiga, mis Euroopa ees seisab ja mis on meile väljakutseks, tänan. suur tänu teile, härra asepresident Timmermans ja nüüd algab debatt. me hääletame neljapäeval kell kaksteist praegu on meil äh, sõnasoovijate nimekirjas nelikümmend kõnelejat ja seetõttu palun kõigil kõneajast kinni pidada. esimesena saab sõna lugupeetud kolleeg äh, härra äh, proua Vosenberg Rahvapartei fraktsioonist. suur tänu. me arutame täna pagulaste küsimust ja tegemist on jätkuva debatiga, sest me oleme neid teemasid lahanud ka varem Te ütlesite õigesti, et Euroopa Liit on ainuke institutsioon, mis on võimeline pagulaskriisi lahendama. meil on vaja euroopalikku lahendust, mis ennekõike peab olema poliitiline. president Tusk rääkis sellest, et liikmesriigid peavad olema omavahel solidaarsed ning see on kindlasti oluline. meil on vaja kaitsta ka välispiire ja tagada Euroopa Liidu reeglite austamine neid probleeme ei ole võimalik lahendada juhul, kui me ei tee otsekohe koostööd ka päritoluriikidega, kust pagulased tulevad. Te teate, et Euroopa Liit on üks pagulaskriisi põhjustajaid. meil on vaja allkirjastada koostöölepingud ka transiitriikidega, kust pagulased läbi tulevad, ennekõike pean ma silmas eh, Türgit. eile kritiseeris Türgi president meid, öeldes, et me ei suuda vastu võtta kahtesada viitekümmet tuhandet pagulastki, me ei suuda neile anda humanitaarabi, aga tema on vastu võtnud kaks miljonit inimest. muidugi unustas ta sealjuures, et ta on saanud selleks ka väga palju raha, miljardeid eurosid. kuid samas ei austada neid koostöölepinguid, millele ta on ise allkirja andnud ja mis on sõlmitud Kreeka ja Euroopa Liiduga. Euroopa Liit ei ole suutnud pagulaskriisi praeguseni lahendada, sest tegemist on humanitaarkriisiga ja e, inimesed põgenevad oma elu päästmiseks. kolleeg Fleckenstein, üks minut. Hilfe brauchen wir in diesen Tagen humanitaarabi ei ole vaja mitte neil päevil meie liikmesriikides ainult äh, Äh, vaid tegelikult ka Balkani riikides äh, Türgis, kus äh, inimesed teel on ning kriisipiirkonnas ka endas. ja mina usun, et jällegi jumal tänatud, et meil on olemas vabatahtlikud, kes väga tugevalt on pühendunud peaaegu nõrkemiseni nii Süüria ümber asuvates laagrites, Serbias, pearaudteejaamas. muidugi on vaja selle kõigest maksta ja hea on, et nõukogu otsustas ning meie ka äh, tahame toetada seda, et finantsvahendeid suurendataks. aga kus me oleksime tänasel päeval või mis oleks äh, jäänud äh, olukorrast järgi siis, kui liikmesriigid oleksid pidanud kinni nendest reeglitest, mida nad on juba lubanud. kus on näiteks null koma seitse protsenti lisavahendeid arengukoostööle? nüüd tuleb tegutseda kiiresti. lõpuks tuleb maksta lubatu välja ning kiiresti tegutseda Äh, pagulased, äh, kes on juba väga palju kannatanud ning väga suure koormuse oma õlgadele võtnud, äh, peaksid olema meie tegutsemist väärt, aitäh! suur tänu, sõna saab kolleeg Stevens üheks minutiks. suur tänu! lugupeetud president, daamid ja härrad Türgi saab praegu Euroopa Liidult suurt toetust, ennekõike rahalist toetust, et ta suudaks vastu võtta pagulasi, kuid samal ajal ei tohiks me unustada ka probleeme ja piiranguid. me näeme, mis Süüria sõda on endaga kaasa toonud. ja oleme näinud ka seda, et Süüria pagulasi ei toetata. Need pagulased vajavad erikaitset. mitmed neist vajavad ka arstiabi ning selline, sellist abi on praegu eriti vähe. näiteks pagulaslapsed ei saa kooli minna. pagulaslapsed, kes on kurdid või pimedad, vajaksid ju erikoole ja neid ei ole praegu neile võimaldatud. peale selle on pagulaste olukord tegelikult äh, ka väga äh, keeruline just sellepärast, et nende hulgas on palju erivajadustega inimesi ja neid inimesi ei aidata. hiljuti käisin ma ise pagulaslaagris olukorda vaatamas. Äh, Jordaanias käisin mais ja nägin, milline on sealne olukord. kui ressursse investeeritakse ja neid ka tõhusalt kasutatakse, siis on Euroopa Liidul võimalik tugevalt tõsta Süüria põgenike elatustaset, praegu on neil inimestel väga raske. Äh, proua Vikström, suur tänu, lugupeetud president. mina tahaksin kõigepealt avaldada tänu Türgile, Jordaaniale ja Liibanonile, sest nemad on võtnud vastu kolm kuni neli miljonit Süüria pagulast, kokku on Süüria pagulasi teatavasti kümme miljonit. kus oleme meie siin Euroopa Liidus? Euroopa Liidus on kakskümmend kaheksa riiki ja me oleme vastu võtnud umbes pool miljonit inimest ometi on Euroopa maailma rikkaim kontinent ja äh, on andnud niivõrd väikese panuse. teatud liikmesriikides ja osutan siinkohal konkreetselt Ungarile, on äh, pagulasi vastu võtnud okastraat, äh, müür, pagulasi on, pagulasi on rünnatud pisargaasiga, politsei on kasutanud pisargaasi ja peale selle on liikmesriikide seadusandlus praegu selline, et äh, et kui äh, Ungari kodanikud peaksid pagulasi toetama, neile halastama ja nad võtma oma kodudesse, siis ähvardab neid vanglakaristus kestvusega kuni kolm aastat. ja Ungaris äh, on inimesi, kes on valmis oma naabri üles andma, kui see täidab oma humanitaarkohust. kas me siis sellist Euroopat tahamegi, härra president? kas me tahame sellist Euroopa Liitu? teisest maailmasõjast saati ei ole mitte üheski liikmesriigis olnud sellist äh, seadust, ma leian, et see on häbiväärne. on häbiväärne, et me elame täna sellises situatsioonis, ometi võime me teha palju rohkem ja võime teha paremini. maailm vaatab meie suunas. kui ma eelmisel nädalal USA-s olin, siis pidas äh, Orban kõne ja rääkis sellest, milline see tänapäevane Euroopa on kui olukord on selline, milline on siis veel tulevik? nüüd äh, saab sõna ähm, proua Argentiini, kuivõrd kolleeg Juarez teid siin ei ole. suur tänu, president see, mismoodi me kohtleme oma pagulasi, räägib väga palju sellest, millised on meie põhiväärtused ja milline on meie tsivilisatsiooni tase. ma imetlen väga kõiki neid riike, mis annavad praegu endist parima, et äh, tulla toime suurte rändevoogudega, mis jõuavad nende raudteejaamadesse. Need riigid on valmis andma pagulastele turvalise vastuvõtusadama aga on ka riike, kus pagulasi tervitavad okastraat ja pisargaas ja kus võimud mõtlevad, et inimeste aitamiseks piisab sellest, kui üle okastraadi visata pisut leivakoorukesi. minu meelest tähendab see seda, et pagulasi koheldakse ebainimlikult. me peame selle hukka mõistma. kui me seda ei tee, siis oleme ka meie süüdi ja tegelikult me praegu olemegi süüdi. me peaksime pingutama selle nimel, et Ähm, seda olukorda parandama. Need, äh, kes äh, püüavad Ungarit äh, kirjeldada neutraalsete sõnadega, need ei saa tegelikult aru, et Orban tuleks hukka mõista. mina räägin sotsiaaldemokraatide nimel ja ütlen ka seda, et me peame kõik omavahel rääkima tsiviliseeritult ja humaanselt, kui me sedagi ei suuda, kuidas me siis suudame pagulasi humaanselt kohelda, aitäh! lugupeetud proua kolleeg, teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle küsimuse vastu? härra Palt, teil on sõna. a szót. Két rövid kérdésem van. Az egyik, elvárjuk-e a tagállamoktól? Kaks lühidat küsimust teile. Kas Euroopa liikmesriikides Äh, palutakse seda, et vastavalt lepitud sätetele nad peaksid valvama oma riigipiiri ja Ungari on seda teinud. Ungari piiri äh, ületasid illegaalsed inimesed nii Serbiast kui Horvaatiast. Serbia ja Horvaatia on äh, turvalise päritolu riigid, inimesed on nendes riikides turvalises keskkonnas, mikspärast nad lähevad Saksamaale, miks? sellepärast, et nad on majanduspagulased proua Sargentini, teil on sõna vastuseks. härra mina jälgin Tansaania valimisi, olen valimisvaatleja ja inimesed ütlevad mulle, et vaatlemine ei ole tegelikult tegutsemine. see, mida Ungari oma piiridel teeb, ei ole jälgimistöö, ei ole vaatlemistöö, sest nad tõrjuvad pagulasi aktiivselt tagasi ja meie kehtiv õigus keelab sellist käitumist lugupeetud kolleeg Ferrara on järgmine kõneleja. suur tänu, president täna on taas kord päev, kus me räägime sellest, et tuleb valida see, mis on vähem halb. vähem halva valik on Euroopa Liidu põhiline valik äh, viimasel ajal ja äh, me räägime siin sellest, kas võtta nelikümmend tuhat äh, inimest ja siis, et kas võtta sada kakskümmend tuhat pagulast ja millised oleksid ajutised kaitsemeetmed. aga tegelikult on meie pagulassüsteem ju läbi kukkunud, kuivõrd Dublini määrust ja Dublini süsteemi ei saa praegu täita ning samuti on läbi kukkunud pingutused kiiresti vastu võtta alalised meetmed, isegi erakorraliste meetmetega on raske. Euroopa Parlament andis komisjonile soovituse, kuid komisjon ignoreeris seda. ulatuslik sisseränne ja ränne üldiselt on väga keeruline fenomen tegelikult on see globaalne probleem. muidugi tuleb pagulasi aidata, aga tuleb ka mõelda sellele, millest need probleemid on alguse saanud, miks sisserändajad siia tulevad, sellepärast et nende riikides on sõda, et seal puudub, puuduvad loodusvarad, puuduvad teised ressursid ja nii edasi. muidugi on meil kaubanduslikke võimalusi riikide mõjutamiseks, näiteks relvakaubanduse keelamine. sellest oleme enne rääkinud ja oleme ka rääkinud sellest, et Euroopa Liitu peaks saama sisse rännata seaduslikult meil on näiteks Khartoumi operatsioon, ja äh, need meetmed võiksid aidata Euroopa Liidul raha kokku hoida ning äh, teha pagulaste teekonna turvalisemaks. seega oleks vaja muuta Dublini konventsiooni, et nende inimestega tegeleda ex-ante, mitte ex-post. aitäh, äh, härra Fontana. suur tänu, lugupeetud president. mina omalt poolt pean ütlema seda, et minu jaoks on see debatt üllatav ja üllatav üllatav on kõik peale äh, Ungari käitumise, mis on tegelikult äh, arusaadav. me räägime kõigest peale selle, mis on kõige olulisem ja kõige olulisem on see, mis praegu Süürias toimub. mida kavatseb Euroopa Liit äh, teha Süüria asjus? kolmandad riigid on Süüria osas seisukoha võtnud, aga Euroopa Liit on vait kui me tahame neid pagulasi tegelikult aidata, neid inimesi, kes sõja eest põgenevad, siis kõige parem on sõda lõpetada, aga sõja lõpetamiseks ei ole me suurt midagi teinud. me räägime väga palju hirmust, ka mina tajun hirmu. ma tajun seda, et need inimesed, kes on kogu selle kahju põhjustanud, need, kes on sisserändajad liikuma pannud, nendega ei tehta mitte midagi ainuke inimene, kes äh, selle kahju eest äh, vastutab, on nüüd äh, Nobeli rahupreemia laureaadiks, kandidaadiks nimetatud. ma arvan, et asju tuleb hakata teisiti vaatama, aitäh. Sinadinos. sõna saab kolleeg Sinadinos. daamid ja härrad, volinik Avramopoulos, härra president, nagu öeldud, me ei pöördu tagasi Euroopa juurde, kus piirid on suletud me ei hakka otsustama selle poliitika üle, mis meie piirid kinni paneks. aga kas meie poliitikat on olnud edukat? Äh, tuhanded ja tuhanded inimesed voolavad äh, pidevalt Euroopasse, tuhanded inimesed on hukkunud Vahemere lainetes ja džihadistid äh, otsivad teed Euroopasse. me ei suuda pakkuda seda, mida pagulased tegelikult vajavad riigid nagu Sloveenia ja Saksamaa on taas viinud piirikontrollid sisse, teised riigid kasutavad jällegi oma sõjaväge selleks, et eh, kontrollida oma piire. raha pakkudes ei ole võimalik seda probleemi lahendada. Euroopa peab saama aru, aru, et me peame külg külje kõrval seisma nendega, kes ISISega võitlevad, me peame eh, Türgile peale suruma reeglitest kinnipidamise ning tagama ka selle, et pagulased, kes tulevad oma piiridest, nende piiridest läbi, siis Süüriast, äh, saavad äh, asüüli taotluse äh, ülevaatamise just nendes riikides. proua Hoolmaier saab järgnevalt sõna härra president, austatud kolleegid, kõigepealt on mul väga hea meel selle üle, et liikmesriigid koos komisjoniga lõpuks konkreetseid samme on hakanud võtma, et seda olukorda lahendada. mulle on eriti oluline see, et kui me räägime siin Madari fondi eh, toetamisest ja kriisifondi toetamisest ühe miljardi euro võrra, siis meil on vaja konkreetseid samme, mis nendele lubadustele jäl-, järgiksid. Eh, meil on vaja konkreetseid garantiisid, et eh, fondide rahastust suurendatakse ning õigeid samme, mis järgnevad sellepärast et me näeme praegu, et maailma toiduprogrammiga toimunu nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide poolt äh, Ehm, ei ole olnud õige, need vahendid on jäetud maksmata edasi, veel olulisem küsimus on see, et me räägime sõja tekkepõhjustest ning eh, me ei saa lubada seda kriisi lahendada inimesel, kes eh, Ukrainas on tekitanud sellise olukorra, nagu ta on ja ei ole oma naabritega rahumeelselt läbi käinud. edasi on väga oluline, et kriisikeskuste küsimus eh, arutelus oleks Äh, proua äh, Sargentini praegu äh, üritas rünnata küll sotsialiste, aga tegelikult Rahvapartei ja sotsialistid ning teised väiksemad fraktsioonid ei toe-, tuvastanud neid, tunnustanud neid samme, mis Ungari suunas võeti, meil on vaja nii Tšehhi kui Slovakkia suunas teha seda, mida Franz Timmermans ütles konkreetselt, on vaja teha samme nende konkreetsete riikidega, et Äh, pagulastega tegeleda ning et piirid oleksid äh, mõistlikult ja Euroopa õiguse kohaselt äh, kaitstud. nüüd saab sõna härra Joosti, ta jäi hiljaks, seetõttu annan talle võimaluse nüüd sõna võtta suur tänu. olles kuulanud ära täna nõukogu esindajat, tundub mulle, et ma olen äh, näinud mingisugust äh, tehnilist ülesannet, Euroopa on siin äh, ohvrikuvandis, et meil oleks võimalik rajada uuesti piirid ja müürid ning Schengenile lõpp teha. mõned liikmesriigid Äh, lähevad ka paremäärmuslaste hir-, hirmutamistaktikaga kaasa ja see võib viia Euroopas väga tõsise sotsiaalse kriisini. proua Mogherini ütles kuu aega tagasi, et me räägime siin massilisest äh, rändekriisist, äh, mida see tähendab, kui see Euroopasse jõuab? vabandage väga, aga me räägime, daamid ja härrad, ikkagi null koma ühest protsendist Euroopa rahvastikust. see kindlasti ei muuda meid nüüd mingisugusteks eesrindlasteks, kui teatud riigid on teinud oma piirid lahti, et võtta vastu sada kuuskümmend tuhat liikmesriiki ning äh, ka teised äh, liikmesriigid teevad üht-teist pagulaste aitamiseks äh, nii Süürias, Jordaanias kui ka naaberriikides. ei, meil on praegu paremäärmuslaste pealetung, nad, nad ründavad kodanike vabadusi ja õigusi. härra Weidenholzer ma olin mitmete kolleegidega Liibanonis ja Jordaanias käesoleval nädalalõpul ning me nägime seda, kuivõrd suurt koormust kannavad need riigid. tegelikult on nad juba nõrkemise äärel oma koormusega ning me küsisime ka, et eh, mis juhtub siis, kui see kõik enam teie juures ei toimi. juba praegu näeme me eh, seda, kuidas on eh, seotud omavahel vahendite kärpimine ning inimvood juunis vähendati raha kahekümne seitsmelt dollarilt äh, kolmeteist ja pooleni ning äh, see tekitaski tohutu pagulaste voo, mis on nüüd jõudnud Euroopasse. ma tunnustan nõukogu otsust, aga ma kardan, et see otsus tuleb liiga hilja. Need vahendid äh, tuleb ette näha kiiresti ning nad peavad olema reaalselt olemas ja neid on vaja reaalselt rohkem. muidu tekivad meile tõeliselt suured probleemid järgnevalt äh, kolleeg Halla Aho, palun. suur tänu teile, president. minu koduriik Soome ootab, et meile jõuab viiskümmend tuhat asüülitaotlejat käesoleval aastal, mis on kümme korda suurem kui tavapärane asüülitaotlejate arv aastas. tegemist on noorte meestega, kes tulevad kas Sahara, Sahara tõhusast Aafrikast, Somaaliast või Iraagist. Nad tulevad, sest inimkaubitsejad ütlesid neile, et nad saavad tasuta korteri, hea töötasuga äh, töö ning hea elu Euroopas. selle asemel aga on nad äh, ülerahvastatud äh, vastuvõtukeskustes, barakkides ja telkides ja midagi ei ole teha, sellepärast et töö, tööd pole ja pole ka kortereid. talv läheneb ning meil on kümned tuhanded pettunud äh, ja frustreerunud mehed tänavatel Äh, härra president, see on ohtlik ja vastutustundetu, et sellist kontrollimatut migratsiooni Euroopa sisse ja Euroopa sees lubataks. meil on vaja tugevamat piiri, piiri, piirikontrolli ning Euroopa tasandil paremat ja tõhusamat tagasisaatmismeetodit, aitäh! järgnevalt kolleeg Kriisbeck. Euh, me oleme nüüd juba mitmeid kuid rääkinud sellest, et Euroopa väljakutse ja Euroopa Liidu liikmesriikide ees seisev väljakutse on ajaloolise suurusega. humanitaarkriis aga järjest levib ja tegelikult äh, levib muidugi see ka väljaspool Euroopa Liitu, aga meie jaoks on tähtis see, et ta liigub äh, või et ta levib ka Euroopa Liidus mina olen äh, oma kolleegiga külastanud äh, ühte, ähm, ühte pagulaskeskust ja nägin seal asju, mida kahekümne esimesel sajandil nägema ei peaks. mehi, naisi, lapsi ahistati, nad olid stressis, äh, nad viibisid halbades tingimustes ja ometi tahtsid nad tulla Euroopa Liitu liikmesriikidesse, millest rääkis ka härra Juncker, nendesse riikidesse, mis peaksid kohe vahetult reageerima ja neid inimesi aitama me vajame vabaühenduste abi ja liikmesriikide abi, aga ennekõike tuleb meil aidata nendest riikidest tulevaid inimesi, kes, me peame aitama neid, kes tulevad Makedooniast ja Serbiast peale selle on meil vaja koordineerida nõndanimetatud hotspotide süsteem, sellepärast et nii äh, toimuks paremini enklaavi staatuses olevate riikide aitamine ja toimiks paremini ka välispiiride kaitse. me saaksime pagulasi vastu võtta, saaksime vastu võtta neid, keda me vastu võtma peame ja samas ka kaitsma välispiire ja see on eriti oluline nüüd, kus tulemas on talv, aitäh! daamid ja härrad, palun teil tõesti ajapiirist kinni pidada. Teil on kõigil konkreetne sõnavõtt, konkreetne sõnavõtmise eh, aeg ja palun seda mitte eh, üle lasta. kui igaüks hakkab siin minuti võrra kauem rääkima või räägib näiteks minutigi asemel poolteist minutit, siis debatt pikeneb poole tunni võrra. palun teil kõneajast kinni pidada, sõna saab kolleeg Mattias. suur tänu, president härra Schmidt, härra Timmermans, me räägime siin praegu humanitaarolukorrast, mida pagulased, millega silmitsi seisavad Euroopa Liidus. sellest me aga ei ole midagi kuulnud, me kuulsime argumente poolt ja vastu, aga reaalselt pagulaste humanitaarolukorrast me ei ole midagi kuulnud. kus on nende inimeste register, keda on vaja aidata, kuidas milline ülevaade on meil inimestest, kes on toodud veokitega kuidagi üle piiride, kes ei teadnud isegi, kus nad asuvad, kes on samas äh, äh, vanadesse laagritesse paigutatud. Äh, aluslepingutes on kirjas, et peame inimväärikust kaitsma, demokraatiat, õigusriigi põhimõtet, inimõiguste kaitsmist silmas pidama, isikuõigusi ja vabadusi silmas pidama ning kaitsma vähemuste õigusi. aluslepinguid ei ole võimalust kasutada nagu a la carte menüüd. meil on täna pagulaskriis ja kõik õigused ja vabadused on ohustatud kas teatud inimestel on siin äh, mingisugused erandid või peavad kõik aluslepingutes kinni pidama, aitäh? Micro, please. Thank you, Mr President. Äh, suur tänu, president, austatud äh, kolleegid tõesti tervitamisväärne on Äh, siseasjade nõukogu ja ülemkogu kohtumise järelmid, aga tahaksin välja tuua kaks asja. esiteks, Euroopa Liidu kandidaatriigid Lääne-Balkanil, mis on äh, pagulaste teeks olnud, oleks võidud ka kutsuda sellele kohtumisele. Äh, endise Nõukogude bloki äh, liikmesriigid või riigid peaksid olema teadlikud otsustest, kui need tehakse nendega koos või nende kõrval Äh, Lääne-Balkani riikides äh, siseasjadesse sekkumine ajalugu näitab, et ei ole olnud hea mõte. tahaksin kutsuda üles äh, ka nõukogu kolleege järgima seda, et kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamine on julge samm ainult siis, kui te olete valmis minema terve tee lõpuni. kui te seda ei ole valmis tegema, sanktsioone ka rakendama nendele, kes kaasa ei tee, lisab see lihtsalt poliitilisele teatrile rõhku ja seda me oleme juba nii ka palju näinud järgnevalt palun kolleeg Nuttal. härra president, ma tahaksin alustada sellest, et ma küsin, mis on meie debati pealkiri. Te räägite Euroopa kriisist kui pagulaskriisist te tegelikult püüate seda oma poliitilise agendaga äh, ühtsusse sätta. kriis täna Euroopas ei ole pagulaskriis, tegemist on äh, majanduspagulaste kriisiga ja see ei ole mitte minu hinnang, vaid tegelikult Robert Ficold äh, Figol äh,, Slovakkia peaminister ütles et, et üheksakümmend viis protsenti äh, meie kontinendile tulevatest inimestest ei ole pagulased, vaid on majanduspagulased konkreetselt. Äh, Eurostat äh, statistikakeskus ütles et, et kaheksakümmend viis protsenti inimestest ei tule mitte Süüriast, vaid Pakistanist, Albaaniast, Nigeeriast, Kambiast nii et äh, ärgem nüüd solvakem kõikide nutikust ja äh, nimetagem seda äh, kriisi nii, nagu ta on, isegi kui te arvate, härra Timmermans, et tegemist on poliitiliselt mittekorrektse väljendiga, tegemist on majanduspagulaste kriisi ja mittepagulaskriisiga inimesed tulevad vaestest riikidest, tulevad rikastesse riikidesse ning samal ajal äh, rikuvad rahvusvahelist õigust ja võiks ju arvata, et me võtame selle vastu midagi ette, aga ei, me julgustame seda olukorda ja siis loomulikult julgeoleku äh, aspekt ka selle farsi juures. ISIS on juba öelnud väga selgelt, et nad äh, ujutavad meie kontinendi üle islamendist, islamistidest hullumeelsetega, me võiksime midagi teha selle ennetamiseks, aga ei, me teeme vastupidi. me äh, paneme, riskime praegu oma inimeste ohuga. inimesed siin üleval publiku hulgas on ohus, sellepärast et me ei takista paate Saksa julgeolekuteenistused on öelnud, et kolmest üks äh, äh, inimene tuleb võltsitud Süüria passiga Euroopasse, Türgi mustal turul on need äh, müügiks ja me ei tea, kes need inimesed on. inimeste liikumise vabadus on Euroopa Liidu põhivabadus, aga praegu lubame me džihadistide vaba liikumist ja ma kardan, et väga lähitulevikus on meie käed värised selle kõige tulemusena, aitäh! Mr Nuttall härra Natal. kas protseduuriline küsimus? kõik äh, valitud äh, parlamendi äh, liikmed on siia valitud rahva poolt ja teie, härra Timmermans, ei saa siin vahele sekkuda meie sõnavõttudele. kas teid on valitud? see ei olnud protseduuriline küsimus. palun äh, pidage kinni kodukorrast, meil on reeglid, millest peavad kinni pidama kõik äh, parlamendisaadikud, te olete parlamendisaadik ja te peaksite neid äh, reegleid järgima. härra Natol, teile soovitakse esitada küsimus, kas te võtate selle vastu? kolleeg Kann, palun. kolmkümmend sekundit. tänan ja palun mikrofoniga. küsimus on järgmine Liibanon, Jordaania, Iraak, Serbia on riigid, mida mina olen äh, külastanud, seal ma nägin küll ainult äh, põgenikke. selle kolmeaastase poisi keha, mis leiti rannikult, äh, kes tema teie arvates oli, kes ära uppus? tema oli perepoeg tema pere oli elanud Türgis turvalises riigis juba kolm aastat. meie kontinenti ujutatakse üle majandusmigrantide poolt, samas kui Saudi Araabia, Katar, Kuveit, Bahrein, Araabia Ühendemiraadid, nemad ei tee mitte midagi. ma toon näite, Saudi Araabia on pakkunud välja, et ta esitab uut uued, kakssada uut äh, mošeed Saksamaale, see on täiesti kohutav, me peame vaatama seda, kuidas austraallased on oma kriisiga toime tulnud, sellest eeskuju võtma. kolleeg Kudritška, palun. Panie przewodniczący, dobrze, że w końcu Komisja Europejska zrozumiała. president, on äh, ülim aeg, et äh, komisjon saaks aru, et need suvalised kvoodid ei ole hea viis, kuidas probleemi lahendada me peame vähendama migratsiooni põhjuseid ja me peame tagama oma piiride kaitse, sealhulgas ka Kreekas, see on vajalik eeltingimus, et probleemiga toime tulla. me peame tähelepanu pöörama põhilistele tulipunktidele, veelgi olulisem on aga see, et oleks tagatud põgenike turvalisus ja julgeolek. ja kuidas need riigid, kes on nüüd võtnud vastu äh, palju põgenikke, tagavad äh, julgeoleku oma riikides? paljudes riikides on migratsioonivastane debatt, meil on inimesi, äh, samas kes ähvardavad meid šaria seadustega meil tuleb kõigepealt taastada täielik kontroll oma välispiiride üle ja samuti meil on vaja laialdast äh, teavituskampaaniat, mis veenab äh, kohalikke kogukondi, et äh, pagulaste vastuvõtmine ei ole mitte oht neile, vaid näide nende inimlikkusest. kolleeg McCaven, palun. tänan, president. esimest korda meie parlament alutab nüüd äh, esimest korda selle kriisi äh, sise- ja välisaspekte ja meil on seni arutelust olnud puudu see terviklik lähenemine. ma käisin paar nädalat tagasi Türgis arengukomisjoni delegatsiooniga ja ma nägin, et meie poliitika on olnud väga ebasidus. me tõesti peame rääkima Türgiga, sellepärast et ilma Türgita me ei suuda probleemi lahendada ja me peame rohkem tegema koostööd ka ÜRO ametitega meil tuleb oma senist äh, suhtlust äh, muuta. Türgis äh, oli põgenikke, me nägime lapsi, kes on kaotanud oma jäsemeid, nad on tõesti põgenikud, meil on rohkem raha vaja põgenike toetamiseks, meil on vaja toetada laste haridust, perekonnad kaotavad lootuse, sellepärast nad siiagi tulevad, me peame tõstma äh, hariduse eelarvet ja me peame tagama, et oleks seaduslik tee, kuidas põgenikelaagritest saaksid inimesed liikuda Euroopasse ja samuti tuleb äh, toetada kodanikuühiskonna organisatsioone, kes tegutsevad äh, Süürias kohapeal, see on kiireloomuline küsimus. vabandust, teile on äh, sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu? ja palun, kolmkümmend sekundit on küsimuse esitajal aega kas te tõesti pakute välja, et meil peaks olema kiirtee ISISele läbi Euroopa, kas teil üldse mõistus peas ei ole või see on täiesti naeruväärne? Te tahate muuta kogu Euroopa olemust, see on täielik hullus. ütlen, äh, mida ma tean viisteist kuud tagasi äh, Nigel Farage ütles, et tuleb teha rohkem, et äh, toetada põgenikke. ja teie nüüd ütlete, et ei ole sellist asja nagu Süüria põgenik, teil ei ole üldse mitte mingisugust äh, poliitikat, te lihtsalt soovite hääli saada, nii nagu härra Timmermans varem ütles. Honorevoli, vi ricordo che le blu car- kolleegid, juhin teie tähelepanu sellele, et sinise kaardi küsimused äh, nagu nimi ütleb, on küsimuste esitamiseks, mitte sõnavõttudeks. sinise kaardi küsimuse all ei äh, peaks siin fraktsioonide vahelist äh, poleemikat päevavalgele tooma. järgmine kõneleja, palun. tänan. olukord äh, põgenikelaagrites väljaspool Euroopa Liitu on äh, dramaatiline ja just äh, sinna me peaksime saatma suurema osa humanitaarabist. on hea, et me sellest lõpuks aru oleme saanud. me peaksime samuti mõtlema, mõtlema sellele, kuidas äh, võidelda selle tragöödia algpõhjuste, mitte sümptomite vastu. me ei suuda probleemi lahendada, avades äh, Euroopa välispiiri, avades uksed kõikidele ebaseaduslikele sisserändajatele, migrantidele, isegi Saksamaa on nüüd aru saanud, et nende võimalused on piiratud ja nad on tulnud tagasi reaalsusesse. Nad ütlevad, et nad ei äh, suuda kõigega toime tulla ja nad ei saa maailma päästa. tuleb selgelt välja öelda et äh, ei ole õige humanitaarlahendus, kui äh, sunniviisiliselt äh, surutakse peale põgenikekvoodid riikidele, inimesed sunnitakse minema riikidesse, kuhu nad algselt ei tahtnud üldsegi minna. kolleeg Krasnodelski, teile on sinise kaardi küsimus, kas te soovite vastata sellele? härra Everis, palun tänan. Teie kõne oli äh, täiesti mõistlik. kas te olete nõus äh, minuga, et üks äh, häbiväärsemaid asju selle kriisi raames, ükskõik kas see on põgenike või sisserändajate kriis, on see, et inimesed kasutavad äh, ära fotosid kannatanudest, et äh, rõhuda nende südametunnistusele ja inimlikkusele. meil äh, peaks olema tugevam piirikontroll, aga kasutatakse ära